aitäh, sellega oleme neljanda päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud, aitäh Kontrollikojale ja alustame nüüd ühiskoosolekuga, tervitan kolleege eelarvekomisjonist ning meil on eraldi päevakord selle kohta ja mille muutmiseks ettepanekuid ei ole, seega kinnitame selle päevakorra. mis puudutab minu teadaandeid sellega seoses, siis Neid võite lugeda uudiskirjast äh, kolmanda punkti alt, on meil eelmise ühiskoosoleku äh, protokoll kahekümne seitsmendast novembrist. kas te võiksite veidi vaiksemalt olla? kui muudatusettepanekuid ei esitata koosoleku lõpuni, siis on need äh, protokoll vastu võetud. nüüd neljas päevakorrapunkt, palun proovige oma hääletuskaarte tehnikute jaoks on vaja seda teha, palun vajutage nuppu. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? kellel ei ole kaarti? Hi, I am doing a test, who is without voting card? katsetame, kellel ei ole kaarti Also was ist jetzt genau? We have two, two voting cards without votes. kaks äh, kaarti, mida ei ole kasutatud. kas me saaksime katsetada hääletust? Can we do, jah. jah. jah. jah, we have kaks hääletuskaarti on endiselt kasutamata, üks me peame seda kontrollima. tegemist on ainult katsega, proovime mõlemad komisjonid ja kontrollime lihtsalt, et ei oleks rohkem hääli, kui ette nähtud. kas kõik on korras? ei sooviksin äh, tervitada siin kaasesimeest ja leppisime kokku, et mina alustan ja hääletame õigusriigi äh, teemat. Petri, kas raportöör soovib sõna? palun. suur tänu, ma tahaksin lihtsalt kõigile meelde tuletada, et see, mis meie ees siin on, on eriti oluline määrus. Euroopa Liit lähtub väärtustest ja õigusriigi põhimõttest ja ütleksin, et tegemist on kõige olulisema vundamendiga. ning kui me ei austa õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi, siis lõppude lõpuks äh, ei ole meil demokraatiat ega ka Euroopa Liitu. Äh, asi on niisama lihtne ja selle üle me täna siin hääletame, aitäh! suur tänu, lähen hääletamiseks inglise keelele üle, ütleb proua esimees. palun, Isabel soovib sõna. aitäh, teen väga lühidalt minu kaasraportöör juba äh, ütles, mille üle me hääletame praegu. mina usun, et tegemist on võtmeraportiga Euroopa Liidu tuleviku osas. Euroopa Liidus olemine annab õigused, aga ka kohustused ja üks nendest on austada Euroopa Liidu väärtusi, eriti just õigusriigi põhimõtet ja riigid, kes ei austa õigusriigi põhimõtet, äh, läbi selle rikkumise ähm, võivad äh, mitmel tasandil mõjutada Euroopa Liitu Neid tuleks hoiatada ja karistada, kui vajalik ja sooviksin tänada dünaamilist kaasraportööre ja kõiki fraktsioone koostöö eest. me oleme saavutanud suurepärase kokkuleppe ja loodan, et see läheb läbi. kolmepoolsed kohtused äh, liiguvad edasi ja nõukogu mõistab, milline on parlamendi seisukoht ja austab seda, aitäh. ka mina sooviksin tänada oma väga dünaamilist ja koostöövõimelist äh, kaasraportööri. suurepärane, jõuluaeg on käes, ütleb proua esimees. ja alustame nüüd hääletamisega. nelikümmend üheksa, viiskümmend koos poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, leheküljel kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lähme edasi. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuues lehekülg, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, kas saaksime seda kontrollida, sada nelikümmend seitse hääletus on lõppenud, vastu võetud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt langeb ära. sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa langevad ära. või siiski sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üheksa ja AFCO kakskümmend poolt, vastu. kaheksas lehekülg, sada viiskümmend üheksa ja AFCO kakskümmend. artikkel neli, pealkiri. ja see on pluss poolt, vastu selles probleem ongi sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend kuus langeb ära. või kakskümmend neli, nüüd sada kuuskümmend kolm ja AFCO kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kakskümmend seitse ja kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks ja sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime sada seitsekümmend viis. It's perfect. Yeah, and it is, yeah, it is uh,. Okay, I am sorry, because this was. <laughs> andke andeks. enne tegin ma vea. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend, regi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm ja Regi kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei üks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks ei lähe hääletamisele, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, koos AFCO kahekümne neljaga. Regi kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lähme nüüd edasi Äh, mitu lehekülge hil-, edasi. minul näitab äh, lehekülg kaks, kaheksateist kompromiss seitse, kas te jõudsite järele? artikkel kuus, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lähme edasi, artikkel seitse nelikümmend seitse ja kaks kolm kaheksa, kas kõik äh, suudavad järge pidada? artikkel seitse, nelikümmend seitse ja kaks kolm kaheksa. poolt. artikkel seitse, poolt vas-, nelikümmend seitse ja kaks kolm kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud AFCO kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kaks ja AFCO kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, härra Kaier võtab üle kuulsin siin väikest kergendust teie poolt, aga nüüd, kolleegid, liigume edasi, põhjenduspunktid üks, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. AFCO üks, AFCO üks põhjendus punkt üks ja muudatusettepanek AFCO üks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kaks, poolt, vastu erapooletud. peame kontrollima. libe kaks. Ähm, wir haben leider eine Stimme von den Sozialdemokraten zu kahjuks on meil sotsialistide poolt üks hääl üle. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja liigume nüüd edasi järgmisel leheküljel kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. libe kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd regi kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud selge, kontrollime. hääletus on lõppenud käed ei liikunud lihtsalt väga kiiresti, aga olukord oli selge, tagasi lükatud nüüd äh, libe kaheksa, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe üheksa, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse po-, ei. muudatusettepanek kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima Ah, ich kann jetzt, okay. Ah, okay, dann doch nicht dafür. äh, 56 ja gestimmt. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima kaks häält on veel puudu. hääletus on lõppenud. ai, siiski keegi on veel puudu. nüüd on lõppenud hääletus. see oli otsustav hääl, tagasi lükatud ühe häälega, kaheksakümmend. tagasi lükatud kaheksakümmend kaks või siiski kaheksakümmend üks lükati tagasi, nüüd äh, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, Ines, üks küsimus hääletasime seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, sest minu arvates hääletasime seitsekümmend üheksa, aga kaheksakümmend ei hääletanud veel. aitäh. jah, kaheksakümmend jäi vahele, lähme siis tagasi. kaheksakümmend põhjenduspunkti kaheksa A kohta. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda. No, es sind immer zwei. Okay. Ja, we close. hääletus on lõppenud, vastu võetud keegi pani hääletuskaardi masinasse, aga ei hääletanud. kui mina panen oma hääletuskaardi sisse, siis on sotsialiste üks liiga palju, aga keegi igal juhul puhkab siin juba siin saalis, aga igal juhul see on vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist langeb ära, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud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 kontrollime ka seda. lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend üks. elektrooniline hääletus kohe üks, kaks häält puudu, üks puudu. hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, üheksakümmend kolm elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, tagasi lükatud, sada, sada langeb ära, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, üheksakümmend üheksa. Dagegen. Dafür äh.... poolt, vastu vabandust, ütleb esimees, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, liigume edasi. lõpphääletus elektrooniliselt. see adopté, automatiquement adopté, automatiquement adopté. Also 19, 118 gelten als angenommen, weil der identische 7. üheksateist ja sada kaheksateist olid identsed, võeti vastu ja nüüd lähme lõpphääletuse juurde, kõik on õigesti. üks hääl on lõppenud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend kolm häält poolt, üheksa vastu, kolm erapooletut, palju õnne raportöörile! Haben wir noch was auf der Tagesordnung? Die gemeinsame Sitzung. Niisiis kahe komisjoni ühiskoosolek on lõppenud, aitäh, meeldivat äh, jõuluaega! proua Gräsle, kolm minutit pausi ja siis eelarve kontrolli komisjon jätkab. Noh,